tagasi lükatud. kolmekümne hääleline oli see vahe. minu ekraanil oli tulemus täiesti selge. aga ma lasen meie sekretäriaadil seda kontrollida ja tagada, et need tulemused jõuaksid kõigi ekraanidele. aga nüüd siis komisjonide liikmete arv, alaliste komisjonide liikmete arv. ning esimeste konverents on esitanud esimese äh, muudatusettepaneku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletus on avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. ning nüüd otsus tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii et ettepanek nii et päevakord jääb praegusele kujule. aitäh, härra president, kodukorraga seoses. Eh, meie UKIP delegatsiooni ruumide juures tundub, et ei tööta istungi algamise kell kaheksandal korrusel ja see tuleks korda teha, sellepärast et meie liikmed sooviksid ka ikkagi osaleda siis, kui täiskogu tööd alustab. jah, loomulikult võtame seda arvesse ja saadame kohe tehnikud seda kontrollima. kui on tehniline probleem, tuleb see kõrvaldada. nüüd aga nõukogu ja komisjoni avaldused Malta eesistumise perioodiga seoses. Sì, per forza. Thank you.